nimel nende Itaalia meremeestega solidaarsust ja nüüd esimehe teatised. kümnendal veebruaril otsustas õiguskomisjon tunnustada proua Kaari eh, volitusi alates viiendast veebruarist kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ma teen ettepaneku proua Kari äh, mandaati äh, tunnustada ja tunnistada, kas on vastuväiteid, ei ole, siis on selle mandaat leidnud kinnitamist. vastavad komisjonid on teinud ettepanekud